esitanud äh, neli ühispositsiooni sealhulgas ka nende põhjendustega ja ka komisjoni positsioonid nende pealkirjad äh, kirjutatakse tänase istungi protokolli parlamendil on kolm kuud nüüd aega oma seisukoht välja öelda see hakka- aeg hakkab tiksuma homme veebruarist tänase istungi protokoll